Good afternoon, colleagues. head kolleegid, tere päevast. tänan, et äh, tulite õigel ajal kohale, alustasime küll väikese hilinemise, hilinemisega, aga tänan kõiki, kes on siia tulnud. täna on meil oluline päevakorrapunkt kavas. tore, et te saite tulla. ja selleks päevakorraks on arvamuste vahetus volinik Julian Kingiga, kes on Julgeolekuliidu eest vastutav volinik, tore teda täna siin näha. see on juba edasi lükatud päevakorrapunkt. meil on väga hea meel, et lõpuks selleni ka jõudsime, et ta meil päevakorras on. tänan teid kannatlikkuse eest, tänan teid kõiki. tänan kõiki, kes on olnud kaasatud ka ettevalmistavasse kohtumisse. Barbara, suur tänu selle istungi juhatamise eest ja nüüd tagasi tulles, volinik äh, King on Julgeolekuliidu eest vastutav volinik. see langeb kokku kiireloomulise vajadusega parandada julgeolekuolukorda Euroopas ja see viis selleni, et meie komisjon äh, pani aluse struktureeritumale julgeolekudialoogile koos Euroopa Komisjoniga, kus osaleb ka siis nõukogu eesistuja ning vastavad liikmesriikide eksperdid see julgeolekudialoog on kavandatud sellisena, et see leiab aset kaks korda aastas. kavandasime selle selleks, et meil oleks sügavam, terviklikum ja fakt-, parem, parematele faktidele toetuv arutelu on konkreetsetel teemadel julgeoleku valdkonnas. esimene tegeleb siis olemasolevate teabe jagamise instrumentidega julgeoleku vallas, me oleme seda korduvalt arutanud siin komisjonis, seda teemat, mis on väga tähtis, kuid kindlasti on üksikasjalikum ja sügavam arutelu igati asjakohane. tänan härra volinik ka nende dokumentide eest, mille te meie soovil meile tänase koosoleku ettevalmistamiseks saatsite ja tänan kõiki neid, kes olid kuuendal märtsil ettevalmistaval koosolekul, kus meil olid kohal ka ri-, liikmesriikide õiguskaitseorganite esindajad. ma arvan, et oleks kohane paluda volinik Kingil öelda paar sõna koosoleku algusel ka Londoni terrorirünnakute kohta ja ka võib-olla Brüsseli rünnakute aastapäeva kohta. Teil on, tere tulemast ja teil on sõna, volinik King uh,. Thank you. suur aitäh, tänan kutsumast kui lubate, siis äh, ütlen alustuseks paar sõna eilse kohta, enne kui liigume tänase teema juurde, mis on päevakorras. ma usun, et äh, räägin meie kõigi nimel, kui ma ütlen, et äh, eilne rünnak jalakäijate vastu, kes ületasid silda, Westminsteri silda Londonis, on meid kõiki šokeerinud ning äh, oleme mõtetes kõigi ohvritega. ma arvan, et äh, see ei olnud äh, täielik kokkusattumus, et rünnak toimus Brüsseli rünnakute esimesel aastapäeval. Belgia pealinnas meenutasime hukkunuid ja haavatuid. Londoni ründaja meetod sobitub teatava käitumismustriga, mida oleme ka varem näinud. nägime seda äh, Prantsusmaal eelmisel aastal ning taaskord äh, Berliinis vahetult enne jõule on võetud sõiduk täiesti igapäevane objekt ning muudetud see relvaks äh, kõige haavatavamate äh, sihtmärkide vastu. inimesed, kes lihtsalt äh, ajavad oma igapäevaasju ning ei ole ohuks mitte kellelegi. selle viimatise rünnaku osas saame öelda, et terrorismi oht Euroopas on väga kõrge. rünnak, mis lõppes Ühendkuningriigi parlamendis on rünnak demokraatia vastu. ma usun, et me kõik äh, võtame seda sellisena äh, üle kogu Euroopa Liidu. Need, kes rünnakuid toime panevad, tahavad äh, rünnata meie eesmärke, meie eluviisi. kuid me ei lase neil võita. seetõttu ma usun, et on õige et äh, Prantsusmaa otsustas jätkata äh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta meistrivõistlustega äh, hoolimata rünnakutest. ma usun ka, et Saksa võimude otsus detsembris jätta jõuluturud avatuks oli õige, küll siis rakendades erilisi turvameetmeid. mitte kunagi ei saa meil olema sajaprotsendilisust turvalisust, ei saa viia riskitaset nullini küll aga me muudame tulevased rünnakud nii keeruliseks ja ebatõenäoliseks, kui see on meie võimuses. ma usun, et me oleme ähm, selles osas tegemas äh, koos äh, edusamme. me üritame vähendada seda ruumi, kus terroristid ja need, kes neid toetavad, ähm, tegutsevad. aga me peame jätkama see, mis meil täna on arutlusel, on üks aspekt sellest jätkuvast tööst. tänan, et andsite võimaluse äh, paar sõna sellel teemal öelda. nüüd liigume aga edasi päevakorra teema juurde. tegite ettepaneku, et kasutaksime tänast kohtumist, äh, et äh, jagada info jagamise tööriistu, mis on oluline osa turvalisuse tagamisest mul on hea meel seda teha. Teie soovil oleme saatnud teile ka veidi taustainfot, nagu te ka juba mainisite. nagu ma aru sain, siis äh, oli teil äh, väga produktiivne infovahetus ka riiklike ekspertidega. ohud muutuvad järjest keerulisemaks. seega koostöö ning andmevahetus on muutumas järjest olulisemaks olulisemaks, äh, aidates tagada kodanike turvalisus. ainult koos suudame võidelda äh, ohtudega, äh, mida tekitavad terrorism, küberkuriteod ning organiseeritud kuritegevus. olen täielikult veendunud, et esimene samm on kasutada ära täiel määral olemasolevat seadusandlust ning edendada infovahetust Äh, kõigi julgeolekuvaldkonna osapoolte vahel. seepärast äh, palume, et liikmesriigid alati kasutaksid äh, kõiki infovahetuse kanalite võimalusi ning me toetame liikmesriiki siinkohal rahastuse, ekspertiisi ning heade tavade jagamisega. komisjon on teinud suurt tööd selle valdkonnaga. kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta aprillis Äh, limestrateegia andme, infosüsteemide osas, mis äh, analüüsisid olemasolevaid infosüsteeme ning äh, tuvastasid lüngad ja puudujäägid ning panid ette võimalused asja edendada. see on üks alustala liikumaks tugevama infovahetuse suunas meil on olnud võimalus arutada äh, infovahetuse äh, hetkeolukorda äh, veebruari täiskogul. Nendele, keda täiskogul ei olnud, teen väikese ülevaate. milline on olukord praeguste süsteemidega? esiteks Schengeni infosüsteem. nagu me teame, siis see on kõige laialdasemalt kasutatud infovahetussüsteem õiguskaitseorganitel minu meelest on see olnud väga edukas ning selle kasutamine liikmesriikide poolt on aasta-aastalt kasvanud. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal kontrollisid äh, pädevad ametiasutused äh, süsteemi äh, neljal miljardil juhtumil. see on neljakümneprotsendiline kasv võrreldes kahe tuhande viieteistkümnenda aastaga. otsingute arv kasvas saja viiekümnelt tuhandelt kahesaja tuhandele võrreldes äh, kahe tuhande viieteistkümnenda aastaga. Äh, oleme muutnud äh, süsteemi tõhusamaks ja tahame seda ka edasi teha, mistõttu on komisjon teinud rea ettepanekuid Äh, Euliisa töötab praeguse õigusraamistiku äh, raames, äh, et tagada sõrmejälgede tuvastus. see võimaldaks õiguskaitseorganitel infosüsteemi kasutada sõrmejälge, sõrmejälgede abil see tähendab, et inimesi on võimalik tuvastada usaldusväärsemal viisil ning saab tuvastada, kui inimesed reisivad võltsitud dokumentidega. Äh, pilootprogramm plaanitakse kuues liikmesriigis käiku panna aasta lõpuks. lisaks on oluline teadlikkuse tõstmine liikmesriikides. ma arvan, et see on aidanud äh, suurendada kontrollide arvu ning äh, seda, et liikmesriigid kasutaksid süsteemi rohkem. vaadates pikemas perspektiivis asja, siis äh, diskreetsete otsingute arv on viimaste aastate jooksul kasvanud kaheksasada protsenti. teiseks Prümi otsused. Need on oluline vahend äh, piiriülese koostöö äh, edendamisel. Need võeti vastu kahe tuhande kaheksandal aastal ning puudutavad sõrmejälgi, autode registreerimisinfot viis liikmesriiki ei ole veel Prümi otsustega äh, mm, kooskõlas, kuigi tähtaeg oli kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. oleme kõigilt liikmesriigilt, äh, kõigilt viielt liikmesriigilt vastuse saanud selle osas ning äh, hetkel kaalume, mida nendega edasi ette võtta. Prümi tuleks täielikult ära kasutada, pakkudes rahastust ning heade tavade jagamist. järgmiseks Rootsi algatus, mis tagab äh, ühtse õigusliku raamistiku liikmesriikidele. kuid endiselt on äh, erinevusi selles, kuidas liikmesriigid seda äh, vahendit kasutavad. peame esmalt saama üldise pildi ning seejärel otsustame, millised edasised sammud on kasulikud selleks, et kõik riigid seda rakendaksid neljandaks on äh, nõukogu otsus kuussada seitsekümmend kuus. selle kohaselt peavad liikmesriigid äh, andma vajalikku informatsiooni Europoli, Eurojustile ning teistele huvitatud liikmesriikidele, välja arvatud juhul, kui info jagamine äh, ohustaks käimasolevat uurimist seda meetodit on tugevdanud terrorismivastase võitluse kohta vastu võetud dokument tahaksin tänada äh, parlamenti selle töö eest, mida on siiani tehtud, mis minu meelest on kindlasti panustanud meie julgeoleku tagamisse. viiendaks on viisa informatsioonisüsteem. alates kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta septembrist on õiguskaitseorganitel olnud äh, sellele andmebaasile ligipääs äh, tulenevalt konkreetsest õiguskaitseorgani otsusest. kuid ligipääsu tagamine on liikmesriikides endiselt killustatud. oleme Europoli ja Eurojustiga andmete vahetamises teinud edusamme näiteks Europolile teada antud äh, terrorivõitlejate arv on kahekordistunud äh, võrreldes septembriga kaks tuhat viisteist. siin, siia hulka käivad nii Euroopa Liidu kui ka kolmandate riikide kodanikud. sellega on kasvanud usaldus Europoli süsteemide vastu ning lisaks on nende andmeturvalisus, äh, andmeturvalisuse tugevus äh, suurenenud PNR direktiiv, milles, mida kõik ei ole veel rakendanud. et tööd toetada, on komisjon esitanud rakendusplaani, kus on toodud juhtnoori, juhtnöörid, parimad tavad, ette on nähtud äh, töötoad, kohtumised ning äh, me tagame rahastuse ja platvormi äh, õppetundide jaoks oleme vastu võtmas ka äh, rakendusotsust äh, andmete formaatide ja edastamise protokollide osas, äh, mida tuleb arvesse võtta, kui saadetakse PNR infot. nüüd ka mõned lüngad, mis kahe tuhande kuueteistkümnenda aprilli strateegias tuvastati Schengeni infosüsteemi kasutamist tuleks laiendada. selleks tuleb tagada tõhus infovahetus liikmesriikide vahel, et võidelda piiriülese kuritegevusega ning lisaks tagada rändehaldus. esimest korda oleme teinud ettepaneku, et äh, liikmesriigid peavad äh, SIS-is sisestama äh, häired kahtlaste isikute kohta ning äh, neid keelusid, mis on nende isikutega seotud, tuleb tugevdada. lisaks tuleb tugevdada andmekaitset, äh, mis on kooskõlas tuge-, uue, reformitud Euroopa Liidu andmekaitse äh, dokumentidega. mul on hea meel, et saan teha tihedat koostööd raportööridega, et selle tööga edasi liikuda teised ettepanekud on seotud äh, varjupaigataotluste äh, andmebaasi osas, mis puudutab ebaseaduslikku migratsiooni ning äh, tagasisaatmist ning mis puudutab süüdimõistetud ähm, kolmandate riikide kodanikke, siis selle kohta võtame vastu otsused juunis will uh, tell member states authorities tuleb teavitada liikmesriikide vastavaid ametkondi, kes siseneb, millal siseneb ja millal uuesti Schengeni piirkonnast väljub. lisaks sellele tuleb tegeleda kahtlusaluste ja samuti kurjategijate tuvastajate, tuvastamisega. ma tervitan seda edu, mida raportöör on saavutanud ja samuti see komisjon siin selle ettepanekuga tegelemisel ning me ootame teiega koostööd. lõpetuseks räägiksin ka ETIAS-est, Euroopa reisiinfosüsteem. seda on vaja selleks, et vähendada kolmandate riikide kodanikele, kellelt viisat ei nõuta, et õigeaegselt avastada kahtlasi isikuid ja see süsteem on mõeldud selleks, et tugevdada Euroopa turvalisust. ettepanek on praegusel hetkel õigusloomeliselt olulise tähtsusega ja ta tuleks vastu võtta enne käesoleva aasta lõppu minul on väga hea meel toetada raportööri proua Kalli selle dokumendiga edasiliikumisel. on välja pakutud, et ETIAS-e ka tehtav töö sõltub, sõltub ka koostalitusvõime aruteludest. tahtsin teile täna siiski öelda, et ma ei ole päris kindel, kas see on õige. komisjon tutvustas eelmise aasta novembris ETIAS-e ettepanekut, et et äh, tegeleda viisavabade reisijate puhul olemas olnud olulise lüngaga. see peaks tagama meie, meie välispiiride suurema kindluse. ETIAS peaks aitama lahendada seda olukorda ja samal ajal tuleks paralleelselt töötada koostalitusvõime kallal, sellepärast et ETIAS-e puhul kasutati ära võimalust mitte koostada mõjuhinnangut, ma tean, et mõningatel on igati õigustatud küsimused selle kohta, aga meie ettepanek tugineb ulatuslikule tasuvusuuringule, mis on läbi viidud. kuna meil on tõesti pakiline vajadus sulguda see info lõhe, siis pöördutakse kõikide institutsioonide poole, et nad oma ühisdeklaratsioonis peaksid ETIAS-t seadusloomeliseks prioriteediks see töö, mis me koostalitusvõimega teeme, ei tohiks takistada olulist tööd nende e ettepanekute kallal, millega me praegu tegeleme, kaasa arvatud ETIAS-ega, lisaks broneeringu infosüsteem ja ettepanekud, mis on mõeldud sissüsteemi tugevdamiseks. meil on igal juhul seda vaja, meil on igal juhul vaja neid süsteeme tugevdada, ükskõik, mida me siis lõppkokkuvõttes otsustame me peame tegutsema koos ja lähtuma koostalitusvõimest. ja nüüd viimane punkt, koostalitusvõime. me peame paremini oma infovahetussüsteeme ühendama. eelmine kord, kui ma siin komisjonis käisin, see oli jaanuari lõpus, siis oli mul väga hea meel teiega arutada infosüsteemide kõrgtasemelise töörühma järeldusi ja samuti nende järeldusi seoses äh, koostalitusvõimega. Teoses, seoses koostalitusvõimega on meil mitmeid järeldusi. mai alguses tuleb välja lõpparuanne, kus on siis toodud ära nii järeldused kui soovitused. pärast seda ja kooskõlas kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal vastu võetud strateegiaga on komisjonil plaanis teile, parlamendile ja ka nõukogule mai keskel esitada mõned konkreetsed ettepanekud, millest lähtuvalt peaks edasi toimuma meievaheline diskussioon. suur aitäh teile tähelepanu eest, vabandage, et ma natukene liiga pikalt rääkisin ja ootan huviga arutelu teiega. aitäh, volinik. mul on tõesti väga hea meel meil on täna juba neljapäeva pärastlõunaga kolleegid on siiski üritanud siin kohal viibida, see on suurepärane, te puudutasite väga olulise tähtsusega teemasid, mis on üksiti murepunktid, aga samas väga huvitavad. meil on terve rida sõna soovivaid kolleege ja esimesena saab sõna kolleeg Mertsova. aitäh, Claude, aitäh, volinik, aitäh selle eest, et te meile nii äh, põhjaliku ülevaate andsite ja puudutasite kõiki neid tegevusi, mida komisjon selles valdkonnas teeb. eilsed äh, rünnakud Londonis ja Brüsseli terrorirünnaku esimene aastapäev tuletas meile väga selgelt meelde, kui olulise tähtsusega ohuks on terrorism ja kui oluline on see, et meie äh, komisjon pöörduks pidevalt komisjoni poole, et komisjon tugevdaks oma tegevust selles valdkonnas, et terrorismivastane võitlus oleks kogu aeg päevakorra tipus. mul on võib-olla paar küsimust, üksikasjalikumalt tahaksin natukene infot saada. Te nimetasite kuus liikmesriiki, kus toimuvad testprojektid sõrmejälgede vallas. kas te võiksite natukene täpsemalt tutvustada neid äh, projekte ja ka seda, kas need testprojektid jõuavad ka kaugemale neist kuuest liikmesriigist? ühesõnaga, igasugune info, mis neid äh, testprojekte puudutab, aitab meil edasi jõuda selles vallas. mis puudutab nüüd Prümmi, siis ausalt öeldes on suisa piinlik, et rohkem kui kümme aastat pärast selle vastuvõtmist on ikkagi veel nii palju liikmesriike, kes ei ole seda täielikult rakendanud see oli üks seadusandlik instrument, mida me pidasime olulise tähtsusega inform-, infovahetust soodustavaks instrumendiks, et see oleks olnud näidiseks kõikide nende püüdluste kohta, mis me oleme teinud. mis nüüd puudutab ETIAst, siis mul on väga hea mõt-, meel, et te puudutasite mõjuhinnangu teemat. eile oli sel teemal pikk arutelu komisjoniga kas on vaja mõjuhinnangut või siis, et mitte, kas kõikehõlmav teostatavusuuring on piisav? parlament tegelikult peab seda ETIAS-t igati prioriteetseks valdkonnaks ja me soovime täita kõiki lünki, mis seal veel täitmist vajavad. aga igal juhul, kui teil on veel midagi öelda, mis võib-olla leevendaksid meie muresid ja kolleegide muresid, et kas äh, praegune ettepanek niisugusel kujul öö, äh, ilma mõjuhinnanguta on ikka kõige parem. ja lõpetuseks äh, rakkerühma tegevuse järeldused mais ilmselt järgmise dialoogi ajal me puudutame juba konkreetsemalt neid soovitusi ja seda, kuidas me saame omavahel koostööd teha. aitäh! aitäh! Birgit Sippel, palun! suur aitäh ja suur aitäh, härra King, et te täna siin olete. kui ma nüüd ausalt ütlen, siis ma sattun järjest suuremasse segadusse ja ärritun ka natuke, sellepärast et kogu aeg me muudkui kuuleme ilusaid sõnu, kuidas tuleb sulgeda info su,, infolüngad ja ikka tuleb neid sulgeda ja seetõttu meil ei ole aega mõjuhinnangute jaoks. kui ma vaatan esimesi püüdlusi, mis me siin Brüsselis üldse tegime, siis ma mäletan, esimene probleem oli just see, et mis puudutab neid Brüsseli töö eelmise aasta sõid terrorirünnakuid, meil oleks olnud võimalus võib-olla need kurjategijad pisut varem avastada, kui me oleksime tõhusamalt kasutanud endale kuuluvaid vahendeid. Prümmi Prüm võeti vastu kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, samas mitte mõned liikmesriigid ei ole ikka jätkuvalt äh, seda rakendanud. lisaks meil on toimunud ka arutelud äh, piiri- ja rannikuvalve teemadel ja nüüd tuleb välja, et ikkagi mõned liikmesriigid ei ole saavutanud mitte mingisuguseid tulemusi. miks te ütlete, et meil on kogu aeg kiire, meil on kogu aeg kiire, aga samas tuleb välja, et paljusid asju ei kasutata. sama küsimus puudutab ka Eurodaki. nüüd me oleme koostamas otsust, mille alusel tuleks koguda veelgi rohkem andmeid, aga ausalt öeldes mina ei ole näinud veel mõju mõjuhinnangut, mis ütleks, et kuueaastaste laste sõrmejälgede võtmisest on kohutavalt palju kasu. aga isegi kui varjupaiga taotlejatelt võetakse sõrmejälgi, siis need sõrmejäljed ei pruugi sugugi üldse jõuda Eurodaci süsteemi. nii et minu arvates me oleme ise loonud mõningad teabelüngad, seda on tehtud liikmesriikides, aga sellest kõigest hoolimata me muudkui nõuame ikka täiendavaid ja täiendavaid ja täiendavaid detaile. oleks väga huvitav näha viie aasta pärast, missuguses seisus ETIAS on, kas see on tegelikult ka rakendatud või on jälle olukord niisugune, et me muudkui aga kaebleme sel teemal, et meil ei ole, et liikmesriikidega on endiselt infolünk. selle kõige valguses, kui me räägime andmete vajalikkusest ja proportsionaalsusest, siis ma ei ole tegelikult päris veendunud, et me oleme jõudnud sinnamaani, ühest küljest me räägime, et meil on tarvis rohkem andmeid, aga teisest küljest selgub, et meil on liiga palju andmeid ja me ei tea, mis nende andmetega peale hakata. meil oli neljast riigist äh, pärit ekspertidega äh, broneeringuinfot käsitlev koosolek ja mõned nendest ekspertidest ütlesid, et nad jätkuvalt alles uurivad, kuidas tõhusalt tegeleda selle lõputu andmehulgaga ja kuidas sealt välja filtreerida neid väikeseid äh, andmekogumeid, mida meil tegelikult oleks vaja organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi vastu võitlemiseks. aga nüüd me loome täiendavaid andmebaase. tahan veel ükskord rõhutada, kui me ikka rohkem ja rohkem andmeid kogume, kuidas siis komisjon garanteerib mitte ainult äh, eraelu kaitse ja andmekaitse seisukohast lähtudes, aga ka muudest seisukohtadest lähtudes niisugused asjad nagu süütuse presumptsioon ja õiguskaitsevahendid. Need küsimused tunduvad tegelikult olevat eriti asjakohased, võttes arvesse seda, kuivõrd palju meil praegusel hetkel hoitakse isikuandmeid nii paljudes andmebaasides, sisenemise, väljumise andmebaas, ETIAS, broneeringu info ja nii edasi ja nii edasi. ning kas tõesti on kasulik koguda andmeid tervis, tervise kohta, isikuandmeid ja nii edasi aga, ja nüüd mu viimane küsimus. kui me tegeleme koostalitusvõimega ja loome andmepankasid, kas me siis võime kunagi oodata ka mingit õigus loomelist dokumenti ja kas te võite tagada, et teenistused tõesti omavahel asjakohaselt neid teemasid arutavad või võib-olla üle hulga aja saame lõpuks ka mõjuhinnangu, aitäh um,! Right, um... tänan. proua Stevens pidi nüüd lahkuma, ta vist tuleb tagasi küll. kolleeg Natali. tänan, Claude. tänan, härra volinik nagu kolleegid on juba öelnud, see esi-, meie esimene dialoog äh, sisejulgeoleku teemal ja tänased mõttevahetused on äh, erilise tähtsusega pärast seda sümboolset äh, eilset päeva, kus toimus Londoni rünnak, Brüsseli rünnakute aastapäeval. Need, kõik need kohutavad sündmused, me näeme kuivõrd teie portfell, härra volinik, on oluline ja kuivõrd Euroopa kodanikud ootavad Euroopa Liidult vastuseid julgeoleku valdkonnas, iseäranis kvalitatiivseid muutusi ja ootavad nad Euroopalt. Teie ametiaeg kestab äh, veel kaks aastat ja Euroopa Parlamendi mandaat samuti. meil on seega vähe aega. peame me tulemusi näitama mitmetes valdkondades. nüüd mõned küsimused. minu esimene küsimus puudutab infovahetust. Te rääkisite sellest oma sissejuhatuses. kõik teavad täna, et infovahetus on valdkond, kus äh, on veel ruumi edusammudeks. see on, see on endiselt väga lünklik, väga killustunud, on väga palju erinevaid andmebaase, on kvaliteediprobleemid, on andmete jagamise erinevaid tasandeid, ligipääsuprobleeme ja see on ühtlasi killustatud, sest ka välja pakutud lahenduste osas äh, mõnikord räägitakse täiendavatest vahenditest sisejulgeolekule, räägitakse koostalitusvõimest süsteemide vahel ühtsest otsinguliidesest ja muust. meil on ju nägemus olemas, härra volinik, aga mida me siis ootame selle, miks me kiiremini edasi ei liigu? teine küsimus äh, meetmete hindamise kohta, tegevuste, õigusaktide hindamise kohta oma kuulamisel. Te olite nõus, et võiks, et meil peaks olema üldine hindamine. see arutelu toimub meil ka peatselt, kolmandal aprillil. minu fraktsioon sooviks, et selle hindamise taga võiks kohe järgnega, järgneda ka konkreetne sidu, konkreetsed tegevused. ja kolmas küsimus küberkuritegevuse kohta, ma mäletan teie kuulamisel, äh, see termin äh, intrigeeris mind, mida te prantsuse keeles kasutasite, äh, siber, kübervastupanuvõime oli see termin me ei mõistnud päris täpselt, mida, mida te sellega mõtlesite, pigem oli, pigem oli see lihtsalt suhtumine, mitte ettepanek poliitiliseks tegevuseks, aga mida siis on meil konkreetselt ette näha selle kübervastupanuvõime termini taga? kas saaks täpsemalt midagi ette näha, kuidas kavatsete oma tegevust selles vallas suunata? ja neli, kaks päeva tagasi Ameerika Ühendriigid äh, kehtestasid uued piirangud äh, arvutite, sülearvutite, tahvelarvutite kaasavõtmiseks äh, lennukitesse teatud Lähis-Ida riikidest. kui sellest juttu tehti, siis arvasid kõik, et see on taas kord üks diskrimineeriv meede meie sõbra jutumärkides mm, Trumpi poolt, aga teisipäeval ka Ühendkuningriik võttis vastu sarnased piirangud kas, ähm, kas ka teie talitused tegelevad selle küsimusega praegu ja milline on siis äh, voliniku seisukoht äh, selles küsimuses? tänan. Um... tänan, Natali. Thank you, chair um,. Chair, if you allow me to. lubate, siis äh, võrdleksin komisjoni po-, ma teeks, räägiksin andmete kaastalitusvõimest ja viiendast eduaruandest äh, Julgeolekuliidu vallas. eduaruandes, see oli minu meelest väga huvitav lugemine, seal te rõhutate äh, deradikaliseerumise tähtsust, kuidas džihaadi võitlejate tagasipöördumisega tegeleda, kuidas tegeleda pehmete sihtmärkidega ja te näitate, et me peame hakkama saama julgeolekuohtudega, mis tulevad seestpoolt ma rõhutan pidevalt omalt poolt, et me peame oma jõupingutused suunama ettenägemisele ja ennetamisele just seestpoolt. kuid laual olevad äh, ettepanekud ning andmebaasid, mida laiendatakse ja omavahel ühendatakse, tegelikult keskenduvad väljastpoolt tulevatele julgeolekuohtudele. ja minu arvates on see problemaatiline. võtame Eurodaki andmebaasi näite hetkel toimuvad läbirääkimised, kuidas Dublini süsteem toimiks, et me saaksime vahet teha varjupaigataotlejatel ja teistel ja sellest hakkab nüüd tagasipöördumise süsteem saama ja kriminaaluurimise toetussüsteem. mulle tundub see murettekitav. kas olete mõelnud sellele võimalusele, et saab ka võlti, võltsida statistikat. kui me hakkame Eurodoki kasutama, hakkame kuueaastaseid äh, lapsi sinna süsteemi sisestama ja hakkame seda kasutama järjest sagedamini kuritegude uurimiseks. kas mõne aasta pärast ei teki siis olukord, kus järjest rohkem lapsi on rände taustaga ja satuvad kriminaalstatistikasse lihtsalt sellepärast, et meil on nende sõrmejäljed ja meil ei ole sõrmejälgi nendelt, kes on siin sündinud ja kes juhtusid olema õigel ajal õiges kohas. risk seisneb selles, et selle asemel, et ühendada meie ühiskondi, me tegelikult äh, on meil jällegi sea-, jällegi räägime sisserändajate ohust, samas kui me peaks lihtsalt neid integreerima meie ühiskonda. ja lõpetuseks, selle koosoleku ettevalmistamisel tõstatasin ekspertide ringis küsimuse, millele ma vastust ei saanud, kuid mida on siiski oluline mõista. kuidas see asi töötab, meil on politseinikud, kes inimesed kinni peatavad, on tohutult andmebaase, mida saab kasutada, kuhu saab nimesid sisestada ja kust siis äh, otsingule saadakse vastus või mitte. keegi ei ole mulle öelnud, kuidas see töötab ja mida see siis tähendab, kui vastus saadakse või kui vastust ei saada. selle koosoleku juures oli tüüpiline, seal olid politseinikud kohal paar aastat tagasi, nad pidevalt äh, kiitsid seda rääkisid, et on vaja järjest paremat ühilduvust, kuid mitte keegi ei toonud näidet, mida mul oleks nii väga vaja. kuidas, kuidas me ikkagi saavutame selle, et meil on õiged andmed ühel ajal, õige, õiged andmed õigel ajal? tooge mulle näiteid selle kohta, et ma mõistaksin, et, et ma saaksin üldse anda oma nõusoleku seda tüüpi kaastegevusvõimele suur tänu, proua Hoolmeier. suur tänu. kolleegid, volinik. alustuseks tahaksin ma teada, millised viis riiki veel ei täida Prümmi? on tõsi, et alates augustist kaks tuhat üksteist on juba möödunud päris pikk aeg tuletame meelde iseäranis, mida me saavutada tahtsime Prümi kokkulepetega, kui me tahtsime võidelda terrorismi vastu tol ajal. õigeaegne ja kohane rakendamine on seega väga tähtis. mul on väga hea meel kuulda, et te sellega tegelete. et, et te ka-, kohtate seda kui lepingu rikkumist. kas te nende riikidega oleks pidanud palju tihedamalt suhtlema. kas on olemas ka mingisugune ajakava kõrgetasemelise Ekspressi ekspertide grupi kohtumise kohta, mis tegelevad kaastegutsemisvõimega? mul oleks väga hea meel, kui komisjoni liikmesriigid äh, suudaksid meile mõningaid näiteid tuua. mina ise olen mitmeid näiteid kuulnud eile, eilsel Europoli kongressil näiteks selle kohta, millised raskused tekivad sellest, kui andmebaasidel puudub koostalitusvõime ja kuidas nad, need raskused tõusetuvad? kolleeg Sargentini rääkis just praegu lünkadest, sest andmed on kättesaadavad mõnedele ja mitte teistele ja neid ei ole võimalik kokku panna. kui me näeme neid lünkasid, mida me täna näeme, ehk mis takistab infot töötlemist õigeaegselt. kolmas küsimus andmete analüüsi kohta. eile konverentsil kuulsin ma, et on väga tähtis, et olemasolevaid andmeid ka analüüsitakse, et teavet analüüsitakse. kas oleks võimalik öö, äh, luua ühtne analüüsisüsteem kas seda saaks tulevikus edendada nii, et me saaksime seda pakkuda liikmesriigile kui abi, kes saadavad Europoli infotaotlusi ja et nad saaksid ka kiireaegselt siis vastused, et infot saaks kasutada kohasel viisil. suur tänu, proua Tšinitši. suur tänu, härra esimees, härra volinik, tänan siia tulemast ka mina olin, ka mina olin Roomas, kuid täna tähistamaks Rooma lepingu kuuekümnendat, Rooma lepingute kuuekümnendat aastapäeva, kuid täna on meie kohus olla siin, tahaksin väljendada solidaarsust eilse rünnaku ohvritega. ohvrite kaitsmine ongi ju terrorismivastase võitluse direktiivis tähtsal kohal kuid selleks, et seda kõike ellu viia, siis minu järgnevad mõtted. rääkides ähm, meie tänase koosoleku teemast. eilne rünnak on sellele kindlaks tõendiks, see oli ettenägematu juhtum. terrorism, korra-, organiseeritud kuritegevus. direktiiv näeb ette, et selle jaoks on meil vaja koostööd, tõhusamat koostööd luureandmete vahetamine, teabe vahetamine, see on äärmiselt oluline selleks, et võidelda seda tüüpi kuritegudega. ja meie turvalisuse tagamiseks tahaksin teid tänada teie põhjaliku sõnavõtu eest. paljusid, paljud kolleegid on juba erinevaid teemasid ka tõstatanud, rääkinud andmebaasidest ja ligipääsust andmebaasidele. mitte kõik liikmesriigid ei toeta Prümi otsust veel. broneeringuandmete direktiiv ei ole veel täielikult ellu rakendatud. SIS. Äh, seega ma tahaksin teada, kas riikide gruppide eripärad kas on, kas osad riigid äh, panustavad rohkem andmeid kui teised ja mis põhjus sellel võiks olla? kas, miks mõned liikmesriigid osalevad rohkem ja teised justkui varjavad, mis need põhjused on? millised mehhanismid selles süsteemis toimivad? selleks, et tekiks selline asümmeetria, mõned kolleegid on rääkinud kaastegutsemisvõimest ma jagan seda muret. ja leian, et me peame kiiresti selles vallas tegutsema. proua Hoolmeier rääkis sellest, et meil on vaja ühtsete liidest andmetele ligipääsuks. andmed on olemas jah, kuid mõnikord, kui kuid mõnikord võib siiski olla raske operaatoritel andmeid kätte saada, kuivõrd puudub ühtne kasutajaliides. ja see nüüd ei ole päriselt tänane teema, aga küberkuritegevusega võitlemine. küberkuritegevus on seda tüüpi kuritegevus, mis ei ole mitte kahjulik ainult, ohtlik ainult üksikutele kodanikele, kes äh, veebis tegutsevad, vaid see ohustab ka riike, kui me saaksime siin mida rohkemat ette võtta, oleks see suurepärane. kindlasti tuleb siin samme astuda. suur tänu. härra Koilju. Thank you, Chair. Thank you, Commissioner, for being with us. aitäh, eesistuja, aitäh ka komi-, ka volinikule täna meie juures viibimast. ma olen koos kõikide leinajatega eilsete rünnakute pärast. me oleme siin selleks, et mõelda, kuidas olemasolevaid süsteeme parandada, minu arust me peaksime tegelikult üritama parandada neid instrumente, mis meil juba olemas on ja alles pärast seda hakata vaatama, mis on asi, mida meil oleks juurde vaja. ma vaatan, ootan väga huviga, mis tuleb kõrgtasemelise töörühma aruteludest välja ja lubage mul rõhutada, et meil on tarvis täiendavat tegevust koostalitusvõimle vallas, aga see peab toimuma alles siis, kui me oleme otsustanud, missugused on need süsteemid, mida me hakkame kasutama ja missugused süsteemid kasutusest välja langevad. nagu te ise ütlesite oma voliniku oma aja alguses, me peame olema pragmaatilised ja kõige parem viis kodanikele täiendavat jurv-, julgeolekut pakkuda on parandada seda, mis meil juba olemas on. olemasolev Schengeni infosüsteem on suurepärane näide selle kohta sidusrühmadega arutelu, arutledes parandatakse seda korrapärade, korrapäraselt. ning ma olen selle kallal töötanud, ma olen teinud teiega sellel alal koostööd ning ma arvan, et me tegelikult teeme siin täitsa korralikku tööd. ma olen ka seda meelt, mida te rääkisite sõrmejälgede kohta tõsi, biomeetrilised andmed äh, siis kahes on asi, mille kohta me võib-olla piisavalt ei olnud läbi mõelnud seda. me ei mõelnud läbi mitte ainult alve, andmete salvestamist, vaid ka väga mitmeid teisi valdkondi. lisaks sellele on meil veel terve rida teisi süsteeme, näiteks broneeringu info ja nii edasi. meil oleks tarvis broneeringu in-, me rääkisime bron-, broneeringu infosüsteemide kiirest ühendamisest, aasta on möödas ja isegi pooled liikmesriigid ei ole neid jällegi, ei ole neid veel ühendanud. Prüm, üheksa aastat pärast otsuse vastuvõtmist, kuus aastat pärast seda, kui rakendamisperiood on lõppenud, ei ole kuus riiki ikkagi seda otsust rakendanud ja nõukogu isegi ei anna meile informatsiooni selle kohta. ja nüüd viimane küsimus ma olen, ma oleksin pigem selle poolt, et me paremini vahetame infot, mitte ei kogu järjest enam ja enam infot. Europoli pädevusi tugevdati. komisjoni sõnul on Europoli infosüsteemid järjest paranemas. minu küsimus siinkohal on, kas me lihtsalt paneme kõik info sinna sisse või kas liikmesriigid on siis hakanud Europolile paremat infot andma ja kui see nii on, siis kuidas nii juhtus? suur aitäh, suur aitäh, Carlos ja nüüd palun Sofi Intfeld. jah, suur aitäh, esimees ja suur aitäh volinikule täna siin viibimast, ma arvan ka, et väga oluline on, et ma täna siin kohal oleksin, oluline on meil kõigil siin viibida täna rohkem kui kunagi varem. mul on väga ma olen kurb eilsete sündmuste pärast, aga ka tige, sest et me kuulsime, et islamiriik on nüüd võtnud vastutuse selle rünnaku eest, aga tegelikult nad võtavad vastutuse kõikide rünnakute eest. eelmistel kuudel on terve rida igasuguseid hulle purjus ja narkojoobes inimesi midagi teinud ja siis nad jälle väidavad, et nad on, issand ise teab, kes nad ise ka täpselt ei tea. eile täpselt samamoodi, tegemist oli jällegi haletsusväärse tüübiga, kes oma noaga seal vehkis, aga nad kujutavad endale ette, et nad on keegi, et nad on võitlejad ja iga jumala kord, kui need asjad on juhtunud, siis pärast me kordame sedasama mantrat, et me ei lase niisugustel asjadel oma oma eluviisi rikkuda, me ei lase oma elu segada, aga tegelikult see ju ikkagi päris nii ei ole ja umbes viisteist aastat on olukord kogu aeg niisugune olnud. ühesõnaga, minu küsimus on selline. Te räägite siin infolõhe sulgemisest. ühest küljest igaüks, kellel on mõistus peas, tegelikult peaks selle vastu vaidlema. esiteks ma tahaksin teada, mida see üldse tähendama peaks. ma toetan suure rõõmuga igasuguseid algatusi, mis käsitlevad paremat infovahetust, nagu te teate, mina olen automaatse ja kohustusliku infovahetuse toetaja. aga kui me vaatame näiteks eilset rünnakut. Äh, ründaja oli Ühendkuningriigis sündinud, e, MI5 tundis teda, teda teati kui radikaliseerunud ekstremisti, aga mis kasu meil sellest oli? kõik rünnakud, mis on, on ka on äh, üheteistkümnendast septembrist alates kahe tuhande esimesel aastal toimunud Euroopa Liidu pinnal, ikka me põhimõtteliselt nagu teame, me saame aru, kes need on ja mis me teeme, me nõuame ikka ja jälle täiendavat ja täiendavat informatsiooni. me teadsime, kes oli see isik eilne kuidas me siis ta-, tuvastame selle tüübi, kuidas me teame, et täna on see hommik, kui ta ärkab üles, võtab oma noa ja läheb pussitama täpselt nagu paar tundi tagasi e, mingisugune hull istus äh, Antwerpenis autosse, sõitis äh, teist, äh, sõitis vastassuunavööndisse. no see võib olla terrorist, aga see võib lihtsalt olla täiesti suvaline tüüp. me ei saa ju iga viimset kui inimest siin maa peal kontrollida ja seetõttu me ikkagi ei tea, kes need on, meil on tegelikult midagi muud vaja, teie ise, kui te võtsite selle ameti vastu, siis te rääkisite ennetamisest, te rääkisite sotsiaalsetest aspektidest. ma tahaksin teada, mida komisjon ka selles valdkonnas teeb. Euroopa Liidu broneeringu info, ma ei hakka ütlema, et ma ju rääkisin, aga tegelikult ma seda rääkisin siis, kui me eelmine aasta hääletasime ja ma pean ütlema, et oleks teada, et mina hääletasin vastu. et täpselt sama juhtub sellega, nagu juhtus andmete säilitamise direktiiviga, seda ei rakendata, miks me üldse niisuguseid asju teeme, see ei anna meie julgeolekule mitte midagi juurde. mida komisjon siis üldse teeb, eelmine kord, kui me siin arutelusid pidasime, siis lubati meile kirjalikud kirjalikult infot selle kohta, mida täpselt on tehtud, sellepärast et Euroopa Liit kulutab sada seitse miljonit eurot kogu sellele broneeringu infosüsteemile. mina tahaksin küll teada, mis selle rahaga juhtub. ja viimane küsimus, siis te rääkisite äh, Prantsusmaast ja kiitsite Prantsusmaad selle eest, et nad jalgpalli maailmameistrivõistlusi ei tühistanud. jaa, sellega ma olen nõus, aga mis äh, tunne meil selles osas on, et Prantsusmaal juba on nii-öelda äh, hädaseisukord, mis on kehtinud juba umbes aasta või rohkem. kas see on õigustatud, kas teised liikmesriigid hakkavad ka varsti niimoodi tegema? kui me räägime oma harjunud elustiili säilitamisest, siis peaks ikkagi äh, erakorraline seisukord olema era, erakorraline, ajutine, mitte üle aasta kestev, aitäh. viimaseks on Marju Lauristin. suur aitäh kõigile tahaksin jätkata Monika tõstatatud teemaga. see on ka minu probleem seoses andmete analüüsiga. oleme kummalises olukorras. me räägime eraelu puutumatusest, privaatsuse kaitsest. kõik räägivad, et ükskõik millise isiku võib äh, üles leida, neid võib jälitada, me võime profiili koostada kõigi kohta. see on väga sügav uskumas ning me peame sellega arvestama. nüüd jõuame aga reaalse olukorrani inimene oli teada, kuid äh, teda ei suutnud, suudetud jälitada. ja me ei suuda ennustada, et äh, inimene lihtsalt ilmub mingisse kohta ja teeb, mida ta teeb, seega meil on suur lõhe äh, kahe olukorra vahel. minu jaoks on see ka andmeanalüüsi kvaliteedi küsimus ja mitte ainult suurte andmebaaside analüüs, vaid ka andmeanalüüs, mis puudutab profileerimist äh, positiivses mõttes. kui me koostame profiile selleks, et äh, ennetada selliseid sündmusi. komisjon tahab äh, kõrgetasemelist uurimistööd. me tahame luua kõrgel tasemel teadmisi ja metodoloogiat. see on väga kõrgelt kvalifitseeritud valdkond ei saa olla, et tulevad lihtsalt poliitikud, kes ütlevad, et me peame andmeid vahetada. võime tuhandeid tunde sellest rääkida ja mitte midagi ei juhtu. meil pole lihtsalt inimesi, kes suudavad teha äh, väga kõrgel tasemel analüüse ning luua süsteeme. andmesüsteem on süsteem, see ei ole lihtsalt suur hunnik andmeid kuskil kogumis. kuid äh, me peame parandama süsteeme, mitte andmete hulka, me peame edendama analüüside kvaliteeti. ning Julgeolekuametid ja Õiguskaitseametid, kes vastutavad äh, andmete vahetamise ja kasutamise eest, küsimus on selles, kuidas neid koolitatakse. ma olen väga kahtleval seisukohal, et äh, ja ma usun, et päris mitmed riigid on maha jäänud selle osas inimesed lihtsalt ei tea, mida teha nende andmetega, mis süsteemis on, nad ei usalda andmeid. Neil ei ole teadmisi ning neil ei ole lihtsalt seda intellektuaalset võimekust. kuidas me saame saavutada uue intellektuaalse tasandi julgeolekuandmete töötlemisel ja kasutamisel ning mida komisjon selle heaks teeb? ning äh, meie oma riigis äh,, kus on NATO Julgeolekukeskus Äh, ja ma tahaksin teada, mis on äh, Euliisa olukord, äh, mis on Euliisa seisukord selles süsteemis, kas sellest võiks saada kompetentsikeskus? üks oluline punkt veel eelkõnelejatele lisaks. ma ei tea, et me, ma ei usu, et me peaksime libes olema need, kes alati kurdavad, vaid me peaksime tunnustama liikmesriike, kes on juba tegutsenud äh, terrorismi võitlemise äh, suunas. paljud riigid vahetavad äh, infot, näiteks Antwerpenis hiljuti peatatigi sõiduk, kus olid relvad, inimesed arreteeriti ja nii edasi. seega liikmesriigid on saavutanud teataval määral ennetamise ja me peame seda tunnustama tihtipeale just eriti Antwerpeni näitel näeme, et politsei reageeris kiiresti ning tegutses ennetavalt. kui me vaatame sündmusi Londonis, taaskord politsei tegutses kiiresti. ma tõesti arvan, et me ei tohiks äh, siin komisjonis olla liiga kriitilised, me peame tunnustama, et süsteemid töötavad Euroopa Liidus. ning see on nurgakivi äh, terrorismi vastu võitlemisel, see on äh, meede terrorismi vastu ning me peame julgustama liikmesriike äh, progressiga jätkama. ning just seetõttu ma tulingi tagasi minu meelest on vajalik jagada neid edulugusid tulge rääkige meile äh, oma edulugudest. meil on vaja äh, nendest kuulda, me peame nende kohta teadma. kui keegi on edukas, siis me peame äh, selle kohta teadma. kui infovahetus julgeoleku alal töötab täielikult, siis me tahame sellest teada. selles osas jätkan tööd julgeoleku komiteega mul on õigus oma arvamust avaldada. loomulikult, loomulikult. ma lõpetaksin selle arutelu, kui lubate. osa sellest probleemist, ennetusest. üks küsimus, mis tõstatati ennetatud rünnakute kohta me teame väga palju ja teil siin on väga palju kogemusi äh, selle osas, et palju äh, rünnakuid on ennetatud, kuid julgeolekudialoogis me äh, sellest ei räägi, sest et need on ära hoitud ja me ei tea sellest väga palju, sest et see on salastatud info ning avalikult seda väga palju ei jagata. küsimused, mis julgeolekudialoogis tõstatuvad, on need, mis on ka avalikult arutatud seega broneeriku info ja muud sarnased, mis ei ole veel täielikult ette valmistatud. kuid see on keeruline valdkond. meil on ennetamine ja ka muud aspektid. me peaksime nendega tegelema äh, kooskõlastatult. ma üritan äh, siin äh, olla vahendaja kuid Sophie ja Monika vahel äh, lepitaja olemine, ma ei tea, kas sellel on väga äh, mõtet. meil on neljapäeva pärastlõuna, nädal on olnud väga raske, olgem ausad. kuid ma ei taha äh, ennetamise teema olulisust siin üldse vähendada, see on kindlasti oluline taaskord äh, mõtlete, et äh, miks ma teid tänan siin. Äh, meil on neljapäeva pärastlõuna, meil oli ümbertõstetud koosolek ja komisjoni tulek korraldati ka ümber ja me saime selle julgeolekudialoogi üldse pidada, kuna inimesed tegid oma kavades muudatusi, seega tänan teid selle eest. volinik, teil on päris palju küsimusi siin ees ETIAS-e ning muude kohta. meil on olnud ETIAS-ega seoses väga palju arutelusid, mis on siiani nüüd välja jõudnud, seega palun andke oma parim, et nende küsimustega äh, ühele poole jõuda. suur aitäh ning äh, aitäh kõigile, kes on nii kaasatud äh, nendes teemades tänan teid ka solidaarsuse eest seoses viimatiste äh, terrorirünnakutega. ma üritan vastata nii paljudele küsimustele kui võimalik. kui tunnete, et ma ei ole vastanud teie küsimusele, siis andke märku. kui ma ei vasta sellepärast, et ma ei oska, siis ma kindlasti teen seda kirjalikult esmalt, kuidas, äh, millise struktuuriga ma üritan teile vastata? nagu on juba mitu korda välja toodud, siis peamine küsimus puudutab seda, mida me teeme olemasolevate süsteemidega. paljud teist on ka sellele oma sõnavõttudes keskendunud ning üritan teie sõnavõttudega nüüd tegeleda mitmed teist minu meelest on äh, õigesti, õigesti sellepärast, et meil on julgeolekudialoog. paljud on äh, äh, koostalitusvõime osas tõstatanud küsimusi ning küsinud ka sellega seotud probleemide kohta. üritan ka sellele vastata. märgin ära ka, et selle teema juurde peame tagasi tulema mitmed teist küsisid ennetamise kohta. selles mõttes, et radikaliseerumisega võitlemine ja heade kogukonnasuhete loomine, kuidas tuvastada üksikisikud, kes on murettekitavad meie ühiskonnas. ma ei taha neid teemasid üldsegi mitte vältida. me tegeleme nendega Äh, minu meelest räägiti nendest ka hiljutises Julgeolekuliidu äh, eduraportis, äh, olen nendest ka rääkinud, rääkisin nendest ka eile raamatu esitlusel, mis käsitles radikaliseerimisega võitlemise parimaid praktikaid. minu kommentaarid on kättesaadavad ka komisjoni veebilehel radikaliseerumisega võitlemise küsimus läheb mulle väga palju korda. kui te tahate seda sügavamalt arutleda, siis äh, teen seda hea meelega. mitmed teist on küsinud äh, erinevalt, kuidas me õpime äh, nendest rünnakutest, mis on toimunud. me üritame Äh, õppida nendest rünnakutest, mis on aset leidnud. olen sellest äh, rääkinud ja kirjutanud, äh, seda ka viimase nädala jooksul. kuid see ei tähenda, et me suudame tulevikus rünnakuid ära hoida. mõned nendest rünnakutest on ausalt öeldes väga raskesti ärahoitavad eriti kui meil on tegu üksikisikuga, isegi kui tegu on üksikisikuga, kes mingil hetkel on olnud äh, huvipakkuv isik äh, õiguskaitseorganitele. mitte kõik isikud, kes on olnud huvipakkuvad isikud, äh, ei jää selleks igavesti. see süsteem toimib erinevalt kuid inimesed on väga huvitatud ohust, äh, äh, mida nad meile põhjustavad. ja kui meil on keegi, kes on olnud äh, huvipakkuv isik ja ta liigub selles nimekirjas allapoole, võib-olla seetõttu, et toimub kiire radikaliseerumine, paneb ta toime rünnaku. kui see äsja või taas radikaliseerunud üksikisik on otsustanud äh, kasutada väga vabalt kättesaadavat vahendit, et rünnak toime panna. ja kui nad organiseerivad selle üksinda eraldiseisvalt, nii et nad ei võta osa mingist laiemast võrgustikust, mis on äh, kahtlust äratanud, siis väga raske on midagi selle osas ette võtta kui me räägime nendest meetmetest, mida me rakendame, et äh, julgeolekut äh, tõhustada, siis on ülioluline, et me ei jäta valet muljet, et me, nagu me suudaksime kogu ohu äh, eemaldada, sest see ei ole õige, me ei saa seda teha. nullriski ei ole olemas. kas seetõttu on vale anda realistlik hinnak ja öelda, et me üritame tegutseda siis, kui võimalik, ma arvan, et mitte. ma arvan, et see on aus ja õige. ma olen väga pühendunud äh, poliitikate hindamisele, ma olen äh, pühendunud äh, ja me toome kindlasti teieni suvel hinnangu ning loodetavasti on seal ka väga palju arvamusvahetusi. kindlasti on see suurepärane kõigi teie jaoks, kuid äh, see oleks ilmselt äh, võimalus sügavamalt analüüsida meie tegevust. paljud teist tõstatasid ka rakendamise küsimuse. me võtame väga tõsiselt äh, rakendamise elluviimist broneeringuinfo on üks näidetest, äh, mille paljud teist ka välja tõid. me oleme rakendusplaani loonud, mida ka teiega äh, jagasime. minu meelest andsime ka informatsiooni rahastamise kohta, kui me seda ei teinud, siis äh, kindlasti anname selle informatsiooni teile, me toetame läbipaistvust, sealhulgas ka selle osas, mida me teeme seitsmeteistkümne miljonilise rahandusega, et aidata neid liikmesriike, kes seda vajavad kui on veel äh, rakenduslikke aspekte, äh, mida te, mille kohta te tahaksite rohkem teada, siis äh, mis puudutab broneeringu infot, Julian, siis tähtaeg on kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta kevad. minu meelest oli siin mure selles, et progress on nii aeglane, arvestades tähtaega. ning seda on kolleegid väljendanud meil on ka Prantsuse ja Saksa siseministrid, kes tulevad esmaspäeval ning kindlasti on see üks põhiküsimusi, vabandan, et katkestasin, aga kindlasti küsime ka nende käest arvamust. ma ei ole eriarvamusel, äh, ma tahaksin kindlasti kiiremini tegutseda ja kui te saate mind aidata, kui te aitate mul äh, olla fokusseeritud selle küsimuse osas, siis olen väga tänulik millega ma aga ei ole, nõus, on see, et kuigi mingi, midagi on raskesti rakendatav, siis me ei, tingimata ei ole eksiteel. osad süsteemid on väga raskesti rakendatavad igas liikmesriigis, kuid see ei tähenda, et need on vale eesmärk Prüm on eriline väljakutse, kuid me oleme sellega tegelenud. ja me oleme sellega tegelenud avatud viisil, me ei ürita mitte midagi peita selle osas, kuhu me oleme jõudnud. taaskord me oleme kirjutanud äh, selle kohta, kus me oleme äh, mitterakendamise osas. siin on seotud Kreeka, Iirimaa, Itaalia Portugal ning Horvaatia, kes ei ole siis suutnud rakendada, nad on kõik meile vastanud ning me analüüsime nende vastuseid. ausalt öeldes äh, on nende valmisolek erineval tasemel. oleme ka varem öelnud ning kordan seda, et kui ei ole piisavat valmidust ning, äh, ning ei ole suuteline asja võtta tõsiselt võtma, siis äh, otsustame järgnevad meetmed. Need on need küsimused, mis on äh, väljaspool äh, rangelt võttes tänast teemat, aga ma ei taha neid vältida. aga nüüd äh, teemade juurde, mis on rangelt võttes tänases päevakorras. pilootprojekt pilootprojekt on kättesaadav kõigile liikmesriikidele loodetavasti varem kui hiljem. meil on õiguslik alus ning kõik liikmesriigid on öelnud, et nad soovivad seda kasutada. leidsin hämmastaval kombel ka üles need kuus liikmesriigi, kes on pilootprojektis. Need on Austria, Saksamaa, Madalmaad, Portugal, Läti ja Šveits kes on siis äh, Schengeni liikmesriik. nüüd ETIAS-e juurde. ma ei ole üllatunud ja ma mõistan, et te olete äh, frustreerunud äh, mõjuhinnangute osas selles valdkonnas. kuid suured murekohad, ma ei saa teile lubada et me saame alati teha täieulatusliku äh, mõjuhinnangu, kuid konkreetsel juhtumil, äh, Etiase puhul, meie ettepanek äh, tugines läbiviidavuse analüüsil. see on üle kahesaja lehekülje pikk ning me avaldasime selle koos ettepanekuga. seal on hinnatud erinevaid võimalusi ning nende mõjusid see ei ole küll mõjuhinnang. me jätkame hea meelega raamistikus, mida teie soovite, eraldi, kui see on kõige parem. jätkame arutelu nende tõendite kohta, võimaluste kohta, mida me kaalusime nagu ma aru saan, siis äh, variraportööridega on aprilli alguses kokku lepitud kohtumine, kus on võimalik äh, seda arutada. nagu ma ka kommentaarides ütlesin, kõik institutsioonid jagavad äh, arvamust, et tegu on väga olulise ja prioriteetse küsimusega nüüd aga kõrgetasemelisest äh, töörühmast. ja sellest, kuidas äh, nende töö toimib koos olemasolevate süsteemidega. üritan äh, asja selgeks teha. järgmine samm on kõrgetasemelise töörühma lõpparuanne, selle esitame mai alguses. seejärel seejärel äh, pöördume teie ja nõukogu poole edasiste konkreetsemate ideedega, mis oleksid arutelule aluseks. usun, et seda jõuame teha mai keskpaigas. teatud määral loodan, et ei tule suuri üllatusi. meil on arutelud juba kestnud, paljud teist on esitanud ka täna küsimusi äh, kõrgetasemelise töörühma töö kohta, nagu näiteks äh, ühtne liides ja jagatud äh, hoidla. meil on kestev arutelu ja loodetavasti saame rääkida ka töögrupi tulemustest. tuleb äh, ametlik raport ning ka konkreetsed ettepanekud, mis jõuavad teieni. ning see on ühise arutelu algus äh, teie, parlamendi ja nõukoguga ja see on ainus viis edasi hulk võimalikke äh, variante vajavad õiguslikke muudatusi. seega kehtib tavaline äh, menetluskäik. meie arutelu eesmärk on jõuda ühise arusaama ja ka isegi strateegiani selle osas, kuidas teha andmehaldus Euroopa Liidus julgeolekus tõhusamaks ning äh, arvestada sealjuures põhiõiguseid ning seejärel peaksime tegema koostööd äh, ühise äh, tegevuskava või strateegia suunas. me peame võtma piisavalt aega selle arutelu jaoks. teiseks, kindlasti tahame äh, läbi töötada koos teiega tegevuskava ja teha seda ühiselt. taaskord tahan rõhutada ning just seda rõhutasid ka äh, eesistujad väga tugevalt. me peame lõpetama äh, pooleliolevad äh, dokumendid ning samal ajal peame me arutama koostalitusvõime tulevikku. ma tahan kindlasti teiega arutelu pidada, kuid koostalitusvõime tööplaani äh, rakendamine peab järgnema sellele, kui oleme äh, lõpule jõudnud praegu äh, laual olevate äh, toimingutega. on see mõistlik, minu meelest on see antud tingimustes kõige mõistlikum viis. kas see võib tähendada, et kui me töötame läbi nõu-, kokkulepitud protseduuri, ja me räägime äh, õiguslikest küsimustest, mis puudutavad juba lõpetatud äh, dokumente, siis äh, ma arvan, et see on võimalik. täpselt samamoodi teeme me SIS-iga. minu meelest me ei tee siin midagi erakorralist, mis puudutab töökorda ja mulle tundub, et see on kõige konstruktiivsem viis edasiliikumiseks oli ka hulk teisi teemasid, mis äh, tõstatati. Äh, ma pole kindel, kas me jõuame nendega täna kõigiga tegeleda. mõned neist on seotud koostalitusvõimega. meie arvates andmete kvaliteet, nii sisendandmed ja nii sisendandmete kvaliteet kui andmete analüüsi kvaliteet on väga oluline ning äh, loodame arutada ka edaspidi konkreetseid ettepanekuid teiega, sealhulgas ka äh, rahastuse ning äh, teadustöö kasutamine selleks, et andmeanalüüsi kvaliteeti tõsta. oleme täiesti nõus, et selleks, et saada informatsioon õigel ajal, see on väga oluline ning me tuleme kindlasti teie juurde konkreetsete ettepanekutega vajaliku liidese jaoks politsei, äh, piirivalve peaksid saama äh, andmetele ligipääsu õigel ajal. oleme nõus, et peame väga põhjalikult selgitama äh, ühise andmehoidla eeliseid, kuid me ei saa selles osas edusamme teha, kui me ei veena teid nõustuma, sest siin on kindlasti vaja õiguslikke muudatusi. minu meelest on poolt väga tugevaid argumente aga peame seda veel üksikasjalikult arutama. olen nõus, et peame jätkama tööd ohvritega. direktiivi äh, meetmete rakendamine on kindlasti väga oluline järgmine samm ning ma tervitan võimalust äh, edasiseks aruteluks äh, küberkuritegevuse alal. ning samamoodi peaksime arutama üldiseid riske, mis sellega kaasnevad. ning äh, küberturvalisusele äh, vastupanuvõime on midagi, mida me peame arendama ka konkreetselt. me alustame kevadel äh, järgmiste ettepanekutega digitaalse ühtse turu osas ning need ettepanekud esitab meile Andrus Ansip ning tema räägib ka, see puudutab ka äh, küberturvalisust. viimaseks, kuid kindlasti ei ole see äh, ebaoluline, mulle tundub, et olen äh, läbi käinud kõik, mis vaja, siis nüüd turvalisus lennunduses. olete selles osas juba küsimusi arutanud? USA ning Ühendkuningriik rakendasid teatavaid meetmeid, need küll erinesid veidi. oleme rääkinud äh, Ühendkuningriigi ametivõimudega nende otsuse osas. järgmisel nädalal on äh, lennundusturvalisuse ekspertide äh, koosolekul võimalik Äh, selgitada äh, teistele liikmesriikidele, mida nad mõtlevad ja miks nad äh, antud meetmeid on otsustanud rakendada. see pole uus infokild, vaid pigem on see suut-, tead-, vaid see on seotud teatud Al-Qaedaga seotud rühmituste suutlikkusega ning tegu on lihtsalt vastumeetmega neile kuid sellele küsimusele vastavad lennunduseksperdid järgmisel nädalal ning loodetavasti saame äh, teile ülevaate sellest arutelust anda. tänan, volinik, vastamast. proua Kriisbek oli tegelikult äh, see, kes esitas selle viimase küsimuse, kuid kindlasti kolleegid edastavad teie vastuse. tänan vastamast kõigile nendele küsimustele, eriline tänu kolleegidele eriti neile, kes pidid oma plaane muutma selleks, et täna siin julgeolekudialoogil osaleda ja nagu öeldud, me jätkame seda, äh, kohtume esmaspäeval siseministritega, äh, siis kahe nõukogu esindajaga, mõned rakendusteemad on meil arutusel ja paljud teisedki. oleks ka kena, kui äh, teie seal osaleksite. tänan veel kord teid, härra volinik ja teie meeskonda selle süü-, selle asjadesse süveneva arutelu eest, suur tänu!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

colleagues, um, if you're ready, we can just... head kolleegid, kui olete valmis, võime nüüd viimase punkti juurde minna. mul on hea meel, et te olete siia jäänud. nii et teie rakkeloal teemegi kohe algust. see puudutab siis äh, broneeringu infolepingu rakendamise aruannet, nagu te mäletate, komisjon üheksateistkümnendal veebruaril kaks tuhat seitseteist avaldas rakendamise aruanded nii terroristide rahandamise, rahastamise jälgimisprogrammi lepingu kui broneeringu infolepingu rakendamise kohta. ja veel üks. meiega on täna siin rände siseasjade peadirektoraadi julgeoleku direktori, direktor Luigi Soreca ja tema, ja tema kolleegi kohtusime eile. ta ütles selle arutelu lõpus teeme, tegemist oli tema viimase tööpäevaga, ta oli viimast korda parlamendi ees enne pensionile jäämist, ta siis tahab edastada oma tänusõnad, ta on olnud pikaajaline ametnik rände siseasjade peadirektorides, nii et Luigi, Luigi saab talle edastada need meie tervitused ja nüüd Luigi, palun. tänan esimees, tänan Claude mul on hea meel teie tervitused ja teie komisjoni tervitused edastada pensionile minevale kolleegile pärast pikka edukat karjääri komisjonis erinevates osakondadest. kindlasti teen seda. tänan võimaluse eest tutvustada seda, millised on tulemused kahel hiljutisel aruandel, mis puudutavad äh, broneeringu andmeid ja terroristide rahastamise jälgimisprogrammi, võtan need järel, järge mööda. ja siis äh, vastan ka teie küsimustele. isikuandmete edastamine väljaspool Euroopa Liitu on loomulikult väga tundlik teema edas-, edasigi Euroopas ja seepärast kõik kohustused, mis seostuvad rahvusvaheliste kokkulepetega mille üle me oleme läbi rääkinud Euroopa Liidu nimel, mille alusel me edastame isikuandmeid. on tähtis, et seda rakendataks korralikult. ja et oleks tagatud, et kodaniku, kodanike isikuandmeid töödeldakse õiguspäraselt ja õiglaselt. mõlemad äh, aruanded koostati konstruktiivses atmosfääris, meil on väga hea äh, koostööga Ameerika kolleegidega, kellega koos me selle hindamise läbi viisime. mis puudutab PNR-andmeid, siis ühine läbivaatamine võimaldas Euroopa Liidu meeskonnal, mis koosnes volinik Fischelist, aga ka ühest andmekaitseeksperdist, Prantsusmaa andmekaitseametist ning korrakaitsjate esindajast Ühendkuningriigist. see võimaldas meil paremini mõista, kuidas andmeid kasutatakse Ameerika ametivõimude poolt ja see võimaldas otseselt ka suhelda Ameerika kolleegidega, mõistmaks, kuidas nad äh, andmeid välja valivad. mis puudutab terroristide rahastamist, olin, seal osales Ulrik Fischel, aga ka kaks andmekaitseametit, üks ekspert äh, Eurojustist. Äh, see raport on teie ees, see on Euroopa Liidu raport, aga Ameerika Ühendriigid andsid võimaluse kommenteerida mõlema raporti osas. ja see võimaldas ka ne-, neid arvesse võtta. ja mõne hetke pärast selgitan, milliseid kommentaare me ei võtnud arvesse, sest me ei jaganud nende sisu. peamine sõnum, Claude, nende raportite puhul on see, et nad on pigem positiivsed, meil on hea meel tõdeda seda mis puudutab peamisi garantiisid ja kontrolli, siis no neid rakendatakse õiguspäraselt Ameerika ametivõimude poolt. alustame PNR raportist. ma võin öelda, et üldised järeldused selle ühise läbivaatamisel on, et Ameerika Ühendriigid on rakendanud lepingut vastavalt tingimustele, mille alusel leping sõlmiti. soovitused, mis tehti eelmisel läbivaatamisel aastal kaks tuhat kolmteist. Need on kas rakendatud või on tehtud edusamme selles vallas ja ma ka selgitan, millises vallas me soovisime, et Ameerika ametiasutused teeksid enam. Ameerika Ühendriigid on oma kohustustest kinni pidanud andmekaitse garantiide osas ning töödelnud isikuandmeid vastavalt kokkulepetele. edusammud on endiselt aga vajalikud ja see ongi järgmise ühise ülevaatamise eesmärk. tahame laiemalt vaadata tagasi broneeringu andmete lepingule. tulen selle juurde mõne hetke pärast tagasi. peamised järeldused. ma ei hakka kõiki neid ükshaaval läbi vaatama, ajavaru on meil väike, aga tahaksin rõhutada äh, mõningaid nagu te teate, rakendusala tähendab seda, et äh, PNR andmed puudutavad äh, Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelisi lende. Ameerika Ühendriigid rakendavad samasugust kaitset kõikidele broneeringu andmetele, mida nad töötlevad, sõltumatult sellele, kas nad tulevad Euroopa Liidu seest või väljast mis puudutab PNR-sätteid, siis Sisejulgeolekuamet kasutab filtrit uurimaks kahe, üheksateist, üheksateist andmeelementi ning meile öeldi, et USA tolli- ja piiriamet ei kogu eh, mingeid andmeid, mida, mida ei ole lubatud koguda. andmeturvalisus, artikkel viis ametiasutused, kes spetsiifilisi instrumente inst,, nad kasutavad spetsiaalset instrumenti CBB-d, tagamaks, et et andmete avalikustamine jääb süsteemi sisse ja et ainult äh, pädevad isikud saavad neile ligipääsu. ei olnud eraelu rikkumise intsidente isikuandmete puhul, Euroopa Liidu kodanike puhul ajavahemikus, äh, mis jääb siis esimese ja teise läbivaatamise vahele. me kontrollisime kustutamisi ja maskeerimisi, mis äh, vastavalt artiklile kuus tundlike andmete puhul ning äh, DHS on teatanud, et nad ei ole kunagi ligi pääsenud tundlikutele andmetele. tähtis on rääkida ka läbipaistvusest andmete kogumise ja säilitamise osas ja siin on meil erinev, väga erinevat sorti andmeid. me teame, kuidas DHS andmetega, kuidas ta neid käitleb, me, me ja meil on ka nende eraelu kaitse raport. teame, kuidas nad suhtuvad reisijate õigustesse. üht, ühelgi juhul ei ole vaja olnud midagi Äh, parandada, Reis ei ole kunagi pidanud parandama enda broneeringu andmeid. nüüd äh, edasikaebamise akt, mis jõustus aastal kaks tuhat viisteist äh, broneeringu andmete osas, see on kindlasti väga tervitatav areng, mis Euroopa, mida Euroopa, peaks huvitama Euroopa Parlamenti nüüd edasisest tööst. keskendume sellele valdkonnale. me oleme teinud kümme soovitust Euroopa Liidu meeskonna poolt. kõigepealt meie soovitus parandada registreeritud andmete säilitamist, mis näitab, kuidas, paremini, kuidas täidetakse lepingu tingimusi. näiteks kui PNR andmeid jagatakse teiste ametitega või teiste Euroopa Liidu osapooltega. oleme THS-il soovitanud ka uurida põhjalikumalt, miks äh, suur hulk äh, peenandmeid on äh, ebaõigelt seotud õiguskaitsealaste sündmustega. me teame, et on selle, seda on ka uuritud EHS-is ja seepärast need soovitused on ka täidetud. töötajad, kellel on ligipääs PNR andmetele. me tõstatasime ka selle teema see oli probleemiks aastal kaks tuhat kolmteist ja paraku on probleemiks ka aasta kaks tuhat viisteist. kaks tuhat täiendavat isikut on saanud ligipääsu õiguse peenerandmetele. meile öeldi, et see on seotud koolitusvajadusega. me oleme palunud selgitusi ameeriklastelt ja kontrollime ka seda tule, eelseisva ühise hindamise käigus nüüd ühisest hindamisest rääkides, nagu te teate, see on, see ei ole sama, mis ühine läbivaatamine, ühine läbivaatamine toimub iga kahe aasta tagant. siin vaadatakse üle kohustused, mis vastavalt lepingule on võetud, ühine hindamine on aga laiem. me peame, selle raames vaadatakse, kas täidetakse lepingu eesmärke, kas sellel on operatiivne väärtus, kas lepingu vajalikkus on endiselt aktuaalne. nagu te mäletate, seda soovis just Euroopa Parlament. isegi kui ühishindamine oleks pidanud juba toimuma aastal kaks tuhat kuusteist, komisjon soovis oodata Euroopa Kohtu arvamust Euroopa Liidu Kanada lepingu projekti kohta selleks, et äh, teada siis, millised oleks, on kohtu poolt sõnastatud kriteeriumid. ei oleks olnud äh, ühishindamist äh, kohane enne läbi viia ja seda ütlesime selgelt ka oma Ameerika kolleegidele. Claude, kui lubate, siis lähen nüüd terrorismi rahastamise jälgimisprogrammi juurde. ka see leping, selle osas saame öelda, et seda on kohaselt rakendatud ning endise ühis, eelmise ühisläbivaatamise tulemused on ka ameeriklaste poolt arvesse võetud. see leping on olnud väga asjakohane instrument viimase kahe aasta jooksul nii eurooplastele nagu ka nagu Europolile, vaid ka riiklike õiekaitse, õiguskaitseorganitele, uurimaks terrorirünnakuid, mis on toimunud Euroopas kindlasti olete ka minevikus äh, selle kohta andmeid kuulnud, äh, viited, äh, mil, mida õiguskaitseorganised on, on saanud, näitavad selle kasulikkust. raport kinnitab, et kaks kontrollimehhanismi, ühest küljest Europoli kontroll ja teisest küljest Euroopa inspektorite kontroll. see toimib hästi. Europol täidab oma ülesandeid vastavalt lepingule ning järelevalve toimub samuti sujuvalt. ja üks veel, mida ma tahaksin rõhutada, on see, et säilitamise periood vastab lepingule kõige rohkem viis aastat seda kon-, ja siis kontrollitakse. ja me tõesti ka kontrollisime, et see nii on. nii et kokkuvõttes on see, on järeleva-, ülevaate tulemused rahuldavad, kus me palume ameeriklastel rohkem teha, on see, et me sooviksime neil täiendavaid kontakte võtta läbi Europoli liikmesriikidega. selleks et veel laiaulatuslikumalt kasutada neid vahendeid, mis on, nagu öeldud juba varem, on olnud väga asjakohased viimastes terrorirünnakutes, kaasa arvatud eilses Londoni rünnakus. jälgimisprogrammi on liikmesriigid palunud, selle andmeid on liikmesriigid palunud ja nad on ka Ühendkuningriigi ametivõimudele edastatud. lõpetan siinkohal, härra esimees, kui olete nõus kulus mul seitseteist minutit vist ja kui soovite, vastan hea meelega teie küsimustele. aitäh, Luigi, see oli väga ülevaatlik seisukoht. kas kolleegidel on veel jõudu küsimusi esitada, suur tänu teile tõesti, et te jätkuvalt siin olete ma tõesti vabandan, meil on täna väga-väga pikk päevakord olnud või sellel nädalal, nii et tänan teid veel üks kord. Äh, kas meil on veel mõned sõnasoovijad? ma hakkan ise ka siin ära väsima ja sellepärast ma palun lihtsalt teie pealt, et kas te tahate, tahate te rääkida või ei taha ja andke, tõesti palun vabandust, ka kõnelejaga on olnud tegemist väsi, keeruka nädalaga, aga igatahes kolleeg, nii. mul on väga hea meel, et me oleme saanud ülevaate rakendamisest ja tundub, et mõned asjad muidugi on lahtised, aga üldiselt on, on küsimused saanud vastused. ma olen ka aru saanud, et hindamist ei tehtud mitte praegu, kuid kõigest hoolimata tahaksin küsida ja kui te praegu ei oska vastata, sest et tõesti tegu ei olnud äh, hindamiseks, võib-olla lihtsalt järgmisel hindamisel saate seda ära kasutada. üks küsimus ütleb äh, hästi, nüüd on süsteem rakendatud, töötab enam-vähem korralikult, aga küsimus on selles, kui asjakohased on mõlemad meetmed kurite-, organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi vastases võitluses mäletan, et mõned aastad tagasi nägin statistikat selle kohta, kui palju päringu tabamisi, tabamusi on broneeringu infosüsteemis Euroopa Liidu liikmesriikidest tulnud, aga ma ei ole mitte kunagi näinud mitte mingisugust statistikat, kui palju informatsiooni on saadud, mis on toonud kaasa uurimise või vähemasti olnud kasuks mingis uurimuses, mis on tegelenud organiseeritud kuritegevuse vastase võist, võitlusega. nii et terroristid peaksid ju ka teadma, nad peaksid olema, see süsteem peaks neile teada olema. loomulikult on väga hea kui me soovime organiseeritud kuritegevusega võidelda, siis raha liikumist on alati väga kasulik jälgida, see on üldine seisukoht, aga praegu on jällegi küsimus, kas see tegelikult töötab ja kui me veel laiema pildi joonistame siin, mitte ainult Ameerika Ühendriigid ja Euroopa Liit, vaid kogu ülemaailmne mm, organiseeritud kuritegevuse süsteem kas need kaks meedet tõesti annavad meile täiendavat informatsiooni selle kohta, mis toimub organiseeritud kuritegevuses, eriti just EFTP, kas see on piisav instrument, et ta võib-olla mingisuguse osa terroristide rahastamisest peataks, sajaprotsendiliselt pole seda nagunii kunagi võimalik peatada aga kas meil on natukene infot selle osas, et e TFTP abil on võimalik terroristide rahastamist veidigi peatada? ma arvan, et sellest oleks suuresti kasu. suur aitäh, Birgit ja palun, Monika. suur aitäh, esimees. minul on kolm küsimust. esiteks inimesed juba, tegelikult liikmesriigid juba kasutavad broneeringu infosüsteemi. ma tahaksin teada, kui suures ulatuses toimib ko koostöö Ameerika Ühendriikidega, kuivõrd vahetatakse informatsiooni, kui palju koordineeritakse, kas see töö on tõhus ja kui see nii on, siis missugused on peamised keerukused süsteemi rakendamisel? ning kõikide asjade kokkutoomisel. meil on nüüd kakskümmend kaheksa liikmesriiki, aga kuidas me kõik need andmed saame niimoodi kokku tuua, et me neid kõiki ühiselt saame kasutada? aga teine küsimus. eile Europoli konverentsil professor Naumann kordas, et ka mikrorahastamine mängib organiseeritud kuritegevuse puhul väga suurt rolli, mitte ainult äh, suured summad ja tahaks siis küsida, kuidas on olukord liikmesriikides, kas häid tavasid vahetatakse omavahel, et tuvastada potentsiaalsed kurjategijad, potentsiaalsed terroristid juba õigeaegselt, võttes arvesse jällegi näiteks seda, mis eile juhtus, kuivõrd on võimalik hõlmata ka väiksemad kurjategijad ja terroristid ja nüüd kolmas küsimus, mis puudutab DFT-d. see on pädevuse küsimus. DFTP-sse on kaasatud Euroopa personal ja Ameerika personal. kas meil oleks pädevus seda omaette teha, sõltumata Ameerika Ühendriikidest, kas meil on olemas pädevused ja oskused äh, ainult Euroopa TFTP loomiseks? et võib-olla me peaksime ikkagi töötama, kas me suudaksime töötada sõltumatult ameeriklastest, ainult oma andmeid kogudes ja neid kogu aeg mitte ameeriklastega vahetades. suur aitäh ja palun, Sofi. ja aitäh. mina tahaksin korrata seda viimast punkti tõsi, siis kui broneeringu info ja TFTP kokkulepet sõlmiti, siis miks me, siis tegelikult kerkis üles küsimus, et me võime need andmed ise salvestada ja anda ameeriklastele andmeid ainult sellisel juhul, kui nad taotlevad mõningaid andmeid. tol hetkel, mina mõtlesin isegi veel kaugemale, aga no see ei, ei ole praegusel hetkel nii oluline, aga mis mind praegusel hetkel huvitab, on see, et te nimetasite kohtusse pöördumise, kohtusse kaebamise seadusandlikku akti ja ma tegelikult siin olen täiesti hallis tsoonis, ma ei saa täpselt aru, kuidas käib infovahetus Euroopa Komisjoniga, ühest küljest on Euroopa Komisjon öelnud, et äh, PNR ja TFTP on, ei kuulu eraelu kaitsmise seaduse alla, aga samas kohtusse pöör, pöördumise seadusandlus seda ikkagi puudutab. praegusel hetkel mulle tundub, et need kaks tükki on omavahel täiesti segi aetud, aga see ei ole sugugi mitte vähetähtis teema. ma tegelikult juba koostan teie kolleegidele sellel teemal kirja, aga tahaksin teie käest tegelikult küsida, äkki te oskate vastata. kas te võite kinnitada, et ameeriklased ei ole siiamaani pannud paika menetlusi, kuidas PNR ja TFTP süsteemid vabastada kohustusest eraelu kaitseseaduse alla kuuluda. ja, ja kuidas on kohtusse pöördumise seadusandlus sellega seotud või ei puuduta, puutu see üldse siia, kas te võiksite seda seletada? Äh, proua Sargentini, aitäh. esimees kas ma kuulsin õigesti, et te ütlesite, et siiamaani ei ole mitte keegi nõudnud ennast puudutavaid broneeringu info andmeid ja kui ma, kas ma sain õigesti aru või, või ma ei saanud õigesti aru, aga mida te sellega mõtlete, et keegi ei ole puudutanud, ei ole pärinud iseennast puudutavaid andmeid. mida see tähendab, kas see tähendab, et seda äh, ka, et sellest ei teata või milles see asi on? ja siis te ootate jätkuvalt Euroopa Liidu ja Kanada vahelist broneeringuinfo äh, lepingut, selle kohta käivat otsust Euroopa Kohtust, ma usun, et me kõik ootame seda väga suure huviga ma tahaksin ka teada, mida see tähendaks läbirääkimistele Mehhiko, Korea ja Jaapaniga, sest et ma saan aru, et praegusel hetkel on need kolm lepingut läbirääkimisel. mis puudutab TFTP-d, siis minu arust see on esimene kord, kui äh, üks ametnik meile ütleb, et mingeid andmeid ka millekski kasutatakse. Te ütlesite nagu näiteks, et eile pärast Londonis toimunud terrorirünnakut küsiti ka Ameerika Ühendriikidelt infot. mulle tundub, et see on vist esimene kord tõesti, kui me ka kuuleme, kuidas neid andmeid kasutatakse, nii et ma arvan, et võiksite sellest ette võtta, eeskuju võtta ja tihedamini seda teha, sest et meie tegelikult ootame jätkuvalt TFTP kasutamise kohta mõningat informatsiooni. ja lõpetuseks Euroopa TFTS-i osas on toimunud läbirääkimised. ma tahaksin teada, kus kohas me selles arutelus seisame. ma ei ole küll väga entusiastlik, aga kui see lahendaks andmekaitse teemad Ameerika Ühendriikidega, siis oleks see kahtlemata väärt, et sellest kõneleda. aitäh! aitäh ja viimasena saab sõna Helga Stevens, keegi veel? ei, palun Helga tänan. head kolleegid, ka mina tahaksin teid tänada teie sõnavõtu eest EFTP ja PNR-i teemal. info vahetamine peab jätkuma. samas on vajalik leida kohane tasakaal julgeoleku ja eraelu kaitse vahel. Belgia on esirinnas PNR andmete osas. tahaksin esitada küsimuse. tundub, et süsteem piirdub hetkel lennureisijate andmetega. Belgiast lähevad läbi aga ka rahvusvahelised raudtee- ja bussiliinid. milline on teie, mida te sellest arvate? kas Euroopa Liit mõtleb ühel lainel? kas on selliseid liikmesriike, kes on juba õiguslikult äh, selle küsimuse kuidagi lahendanud? kas me piirdume ainult lennureisijatega või läheme kaugemale? Okay, thank you very much and back to you, Luigi. suur aitäh ja palun, Luigi aitäh, esimees, aitäh, Claude, aitäh auväärt parlamendiliikmetele, et te mind kuulasite ja küsimusi esitasite. ma alustan selles järjekorras, nagu küsimused tulid, osad neist on kattuvad. kui me räägime andmetest ja päringu tabamustest, mida liikmesriigid kasutavad eh, broneeringu info puhul ja TFTP-s, siis ma olen teiega nõus. siin on päris palju arenemisruumi, mis puudutab siis lepingute täiendamist. samas ma olen üsna kindel, et kui PNR lepingud on, on lõplikult paigas, siis oskavad liikmesriigid ka paremini ära kasutada seda infot, mis meie rahvusvahelistest lepingutest tuleb. uute süsteemide loomine võtab veidike aega, aga kui need on paigas ja volinik on meenutanud meile ka tähtaegasid, siis on info, mida me nende lepingute tulemusena saame, ka tõhusam Äh, mis puudutab TFTP-d, siis siin on olukord teistsugune tänu sellele, et Europolil on TFTP-s nii-öelda filtri roll. seetõttu võib ka Europol võtta algatuse, pöörduda Ameerika Ühendriikide poole, küsida andmeid ning saata neid liikmesriikidele meil on olemas andmed ja härra esimees, seda me hea meelega teiega ka ametlikul viisil oleme valmis jagama. nüüd küsimusele, kas TFTP on mõnegi terroristide rahastamise peatanud tegelikult? siin on seos ka mikrorahastamise kontseptsiooniga. tõsi, viimased terroris-, terrorirünnakud ei ole olnud väga kulukad, terroristid ei ole liiga palju raha kasutanud. Nad loomulikult on saanud vajalikud summad koolitusteks, väljaõppeks ja oma tegevuse korraldamiseks. nii et me aga kasut-, aru, siin me oleme ikkagi arutanud ainult seda raha, mida kasutatakse selleks, et see konkreetne rünnak läbi viia pärast viimast komisjoni selleteemalist analüüsi aastal kaks tuhat kolmteist, kus öeldi, et TFTP ei ole kohane väga paljudel põhjustel, üks põhjus oli see, et ta oli liiga kulukas, kuid oli ka teisi põhjuseid. et ja siis mõeldi ka üle-euroopalisest TFTP-st, aga nüüd on Euroopa julgeoleku äh, oru-, olukord muutunud, sest et meil on palju rohkem niisugust rohujuure tasandilt algavat terrorismi ja FTP on tegelikult usaldusväärne euroalal, aga ka väljaspool euroala. seetõttu ongi komisjon taaskäivitanud hinnangu Euroopa Liidu ülese TFTS-i kohta ja komisjoni poolt koostatud eduraportis on öeldud, et töö algab sel teemal ning teil on ilmselt väga hea meel kuulda seda, et koostatakse ka mõjuaruannet, millega kavatsetakse selle aasta lõpus teie ette tulla, et otsustada, kas Euroopa Liidu DFDS-i osas on vaja teha äh, ettepanek või ei. see DFDS hakkaks siis hõlmama neid valdkondi, mida DFDP ei hõlma, seega siis oleks see nagu täiendavaks instrumendiks. kui me räägime õigusest kohtulahendit otsida või kohtusse pöörduda, esiteks ma vabandan, et ma selgitasin ennast äh,, enne ma selgitasin valesti kahe tuhande viieteistkümnendal aastal äh, võet-, koostati seadusandlik akt äh, õiguskaitsevahendite kohta ja see oli igati väga teretulnud, hoolimata sellest, et äh, et kõikehõlmav leping ei puuduta kõiki asju, aga siin on omad kaitsemeetmed ja aasta teisel poolel, nagu ma juba ütlesin, kavatseme me hinnata ka broneeringu infosüsteemi turvameetmeid uue tutvustatud seadusandliku akti valguses. proua sargenti, sargentiinile, keegi ei ole jah küsinud selle kohta, et kuivõrd on neid andmeid edastatud ja seetõttu me ei tea. veebileheküljel on terve hulk materjali läbipaistvuse tõttu, nagu ma ütlesin, üldsusele on kättesaadavad instrumendid, kõik reisijad saavad ennast puudutavat infot kontrollida. nüüd jällegi proua Sargentini, praegusel hetkel toimuvad läbirääkimised, meil on pooleli ainult üks ühed läbirääkimised, need on nimelt pooleli Mehhikoga. komisjonile on selleks antud mandaat kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, aga läbirääkimised on muutunud vahepealsel ajal, sellepärast et me ootame Euroopa Kohtu otsust. arutelud on, käivad selle kohta, et me peaksime uuesti pöörduma Jaapani ja Korea poole, aga tegelikult on need olnud ainult mitteformaalsed arutelud. me tagame täiesti kindlalt selle, et mingisugused läbi läbirääkimised ei hakka toimuma ametlikult enne, kui Euroopa Kohus on teatavaks teinud oma otsuse. ning lõpetuseks, mis puudutab rahvusvahelist äh, raudteed, äh, broneeringu info äh, ei ole praegu ette nähtud kaasama muid transpordiliike kui lennutransporti. on osa liikmesriike, kes töötavad selle kallal, kes üritavad hinnata, kas see peaks vajalik olema või ei komisjon praegusel hetkel ei ole võtnud mingisuguseid meetmeid selles valdkonnas. meie ootame liikmesriikide seisukohad ära, et mõista vajalike tegevuste proportsionaalsust ja vajalikkust ning kui liikmesriigid on midagi ette võtnud, siis me pärast seda, seda hindame nende tegevuste vajalikkust ja proportsionaalsust. suur aitäh ja Sofi veel täiendav kiire küsimus. ma tõesti tahaksin natukene kirjalikku ülevaadet olukorra kohta. mis puudutab vihmavarilepingut, see puudutab nii PNR-i kui TFTP-d. minu arust ütlesite teie just vastupidi äsja. asi on ju selles, et vihmavari kokkulepe ja kohtusse pöördumise kokkulepe, need peaksid tühistama eraelu kaitse seaduse TFTP ja PNR-i puhul. igal juhul on komisjon väitnud ja ta on teinud seda kirjalikult, et olukord on selline ja nüüd iga kord, kui ma üritan seda teemat puudutada, olgu siis äh, diskussioonis või siis, äh, või siis kirja teel, siis kõik need vastused on nii hägused, et tundub, et komisjon ise ka ei saa aru, mida ta teeb. nii et mul oleks tõesti väga hea meel, kui ma saaksin komisjonilt kirjalikult ühe vastuse ja ma ei soovi erinevatelt äh, peadirektoraatidelt saada erinevaid vastuseid, ma tahan saada komisjonilt ühe vastuse, kus kohas me praegu seisame nimetatud teemadega. kas see võiks võimalik olla? ja väga kiiresti ütlen vabandust, et ma jällegi ennast vare, valesti enne väljendasin. ma rääkisin päringu tabamustest PNR-is. ma ütlesin, et jah, ma tean, et vahetevahel, kui toimuvad hindamised, siis me oleme saanud informatsiooni, Ühendriigid on öelnud, et neil on, et nad on liikmesriikidele andnud informatsiooni võimalike isikute kohta, kelle kohta on tulnud päringu tabamus, aga mida ma mitte kunagi ei ole näinud ja siin tegelikult tuleb minu küsimus, mida liikmesriigid selle infoga tegid, kas nad sellega üldse midagi tegid ja kas mingisugune kriminaaluurimine ka seetõttu käivitus, et me saime infot või võeti vastu mõni kohtuotsus. ma olen üsna veendunud, et ma ei ole mitte midagi kuulnud, mida par-, et parlament või liikmesriigid oleksid teinud, seega minu ainukene äh, küsimus on, kas see broneeringu infosüsteem on ka üldse tõhus, kui me päringu tabamise saame, kui me Ameerika Ühendriikidelt infot saame, kas me siis teeme sellega midagi või lihtsalt paneme selle kuskile hunnikusse ja keegi ei pööragi tähelepanu? palun, palun tehke väga kiiresti. ma ei ole kuidagi kuritarvitanud oma õigust oma kõneajale, härra esimees vastu, see, mida te, kuidas te vastasite proua Sargentinile, mul on täpselt sama küsimus. Te ütlesite, et ole, ei ole olnud taotlusi ligipääsemiseks andmetele või nende parandamiseks. kas see tähendab seda, et kõik on hästi või ei ole tegemist probleemiga, see oligi üks meie peamistest muredest nende lepingute sõlmimisel. et on selline võimalus, et kodanikud pääsevad ligi, kuidas nad pääsevad ligi ja et nad saavad oma andmeid parandada ja milliseid tagatisi te olete siis saanud? Yes, uh, to Madame Intvelt certainly uh.... jah, vastuseks. Äh, ma saan aru, et te kirjutate juba nagunii ja kindlasti saate te äh, kollektiivse komisjoni vastuse nagu te ütlesite, siis tegu on väga keeruka küsimusega ning see hõlmab mitut erinevat osakonda. kindlasti saate te vastuse. mis puudutab äh, proua Sipelit, siis äh, ilmselgelt meil ei ole äh, infot selle kohta, mida liikmesriigid on kasutanud või kuidas nad on infot kasutanud äh, direktiivide rakendamise osas, äh, mida enam komisjon mängib siin rolli, siis äh, seda enam saame teie küsimusele vastata. me oleme kindlaks teinud, et äh, siseasjade ja julgeoleku peadirektoraat on andnud piisavalt informatsiooni reisijatele informatsioon on saadaval lennujaamades, veebilehekülgedel. me oleme seda ametlikult äh, nõudnud. me oleme seda näinud äh, dokumentides ning meile on öeldud, et ükski reisija ei ole neid vahendeid tegelikult äh, kasutanud, kuid need vahendid on täna kättesaadavad. suur aitäh, Luigi! lõpetame siinkohal. suur aitäh Luigile! suur tänu teile kõigile, meil on olnud väga pikk ja keeruline nädal. tahaksin tänada ka äh, kõiki äh, töötajaid. Teil muidugi pole valikut. see on nagu kuningannad ei vasta, aga te peate kohal olema. suur aitäh teile töö eest, meil on olnud väga intensiivne nädal. tänud ka kõigile liikmetele, et te tulite tagasi. ja hea, et me läbisime selle keerulise päevakorra tõenäoliselt on järgmine nädal sarnaselt intensiivne, kuid soovin teile kõigile head nädalavahetust ning suur aitäh koostöö eest!